lubame komisjonil kohti vahetada ja järgmine päevakorrapunkt on Europeana järgmised sammud. ma näen, et kohal on ka raportöör Helga Trüppel, nii et palun, teil on sõna. härra esimees, lugupeetud äh, proua volinik Kruus, Europeana peaks olema Euroopa Liidu suur digitaalne projekt mida tähendab Europeana? tegemist on digitaalse raamatukoguga, digitaalse muuseumiga ja digitaalse arhiiviga. ja seda Euroopa kultuuripärandi säilitamiseks. ja Europeana peaks olema digitaalseks juurdepääsuks kõikidele kodanikele, mitte ainult Euroopa Liidus, vaid kogu maailmas. Europeana sai novembris kaks tuhat kaheksa alguse. tuhanded kultuuriasutused on aidanud Europeanat üles ehitada. on sada viiskümmend partnerorganisatsiooni sellel algatusel ja kuus miljonit teost Euroopa kultuuriruumist on praeguseks digitaliseeritud. juunikuuks sellel aastal üritatakse saavutada kümme miljonit ja kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks sada viiskümmend miljonit digitaliseeritud teost. nii et on näha, et tegemist on väga auahne projektiga ja see on tähtis projekt Euroopa Liidu jaoks. siiamaani rahastati seda programmi Icotent pluss programmist, kuid siiamaani digitaliseerimise kiirus on olnud erinevates liikmesriikides erinev Prantsusmaa on juhtival kohal neljakümne protsendiga, Saksamaal on see protsendimäär kuusteist protsenti, kuid on veel palju liikmesriike, kus see määr on palju väiksem. tegemist peaks olema ka meie ühise lipulaevaga. Euroopa digitaalse kultuuripoliitika li-, lipulaevaga ja sellepärast on väga tähtis aru saada, et tegemist on avaliku, avatud äh, kultuuriasutusega, see peaks olema tegelikult äh, heaks konkurendiks Google'i e-raamatutele. sellepärast, et me ei taha, et eurooplased peaksid usaldama ühte monopolisti, vaid me tahame, et avalik sektor pakuks teenust, äh, kultuuripärandi edastamist ja meil peab olema võimalus seda protsessi mõjutada sellepärast, et ainult niimoodi on võimalik äh, kodanikel saada informatsiooni, mis ei ole poliitiliselt mõjutatud. meil ei ole probleeme nende teostega, millele ei laiene autorikaitse või mis on nagunii avalik ühisvara, kuid raskemaks läheb asi siis, kui tegemist on nii-öelda orbteostest, orbteostega, ehk siis kus autorikaitse enam ei laiene, kuid me päris täpselt ka ei tea, kas kellelegi on autorikaitse nende teoste puhul. kui Europeanal peaks tulevikus pakkuma ka autorikaitsega kaitstud äh, teoseid, siis tuleks eratarbeks nende teoste allalaadimisel ka mingit tasu nõuda, sest muidu me purustaks praeguse Euroopa kultuuripärandi. poliitiliselt on vaja toetada kiiret digitaliseerimist, samal ajal aga säilitades autoriõiguste kaitse, sest ainult niimoodi on meil võimalik kultuurilist mitmekülgsust Euroopa Liidus säilitada ehk meil on siis vaja järjepidevaid otsuseid, eriti just nii-öelda nendele orbteostele ja välja uurida, kellele kuuluvad autoriõigused. poliitiliselt on väga tähtis, et pärast Lissaboni strateegiat, nüüd kui me arutame Euroopa Liidu strateegiat aastaks kaks tuhat kakskümmend ja kui me räägime majanduse reformimisest ja üleminekust teadmistepõhisele ühiskonnale, et selles Euroopa programmis aastaks kaks tuhat kakskümmend oleks eraldi rida, kus on kirjas, kuidas Europeannat rahastatakse. ja kohe kindlasti tuleb kaasata sellesse projekti kõik liikmesriigid, tegemist on ühise projektiga ja meil on vaja teha kampaaniat selleks, et leida ka erasektorist rahastajaid, selleks, et nad liituksid Europeannaga ja niimoodi on meil võimalik ka näidata, et me peame Euroopa kodanikele ja noortele inimestele seda teost pakkuma, me peame tegema reklaami eh, sellele teenusele, sellepärast et paljud pole sellest veel mitte midagi kuulnud. suur tänu! suur tänu, proua Trüppel, nüüd on meil vaba mikrofoni protseduur ja esimesena härra Boris, palun. suur tänu. Europeana on tõeline läbimurre, mis võimaldab meil kultuuripärandit palju paremini kättesaadavaks teha. tegu ei ole mitte ainult äh, raamatukogu, vaid ka arhiivi ja muuseumiga ning mina omalt poolt sooviksin, et Chopini, Marie Curie ja teiste niisuguste inimeste teosed saaksid ka online avalikustatud, aga ma tahaksin siiski rõhutada, et me ei tohi minna selles suunas, et Europeana projektis kasutatakse viletsama kvaliteediga töid, samamoodi nende teoste puhul, mille autoriõigused ei ole täpselt teada, äh, peame me leidma mingisuguse lahenduse. ja kui me soovime, et Europeana projekt oleks edukas, siis on oluline, et digitaliseerimine toimuks võrdselt kõikides liikmesriikides ja nüüd härra Enzio. härra president äh,. En-, energeetikakomisjoni äh, liikmena ma tervitan selle äh, raporti koostamist ja ma loodan, et komisjon äh, võtab arvesse selle järeldusi. arutelu käigus me arutasime Äh, seda internetilehekülge, juurdepääsu teabele, digiteerimismahtu, osa äh, meie ettepanekutest jõudsid raportisse ja ma loodan, et äh, raport on võimalikult täielik. hoolimata sellest tulevikus tuleb hakata rääkima sellistest aspektidest nagu portaal, rahastamine ning selle Mm, äh, ja et tegemist oleks andmebaasiga, mitte portaaliga. ma loodan, et pööratakse piisavalt tähelepanu nendele probleemidele, mida ma nimetasin ja et äh, meie pingutusi kroonib edu, see võiks olla EU, äh, Euroopa jaoks väga oluline, kui Euroopa, Euroopa põhineks Euroopa väärtustel. suur tänu, härra Takula härra president, ma kõigepealt sooviks tänada raportööri proua Trüüperit selle suurepärase raporti eest. eelmisel aastal räägiti sellest komisjonis, ma tean, et ta sai väga hästi hakkama selle teemaga. meil on vaja sellist projekti Euroopas mina näen Euroopat väärtustel põhineva ühiskonnana ja samaaegselt on Euroopaga, ühise kultuuriga ühendus. meil on kakskümmend seitse liikmesriiki, kellel on kõigil väga suur kultuuripärand ja nüüd, kus äh, teave äh, liigub mööda äh, digitaalseid kiirteid, saame me inimesi lähendada üksteisele. see on tohutu rikkus Euroopa jaoks, sellesse investeerimine ja rohkem investeerimine tasub ära Äh, niimoodi on ka väikestel riikidel võimalused edastada äh, oma ainulaadset kultuurilist rikkust ja kui on olemas äh, lairibaühendused, siis on tagatud ka võrdsu, võrdse kohtlemise põhimõte ja teabe levik. see on see roll, mida see peab täitma. härra Marek Meikarski, palun E, moja grupa polityczna i ja osobiście e, nie jesteśmy specjalnymi e, zwolennikami minu fraktsioon ja mina meie ei ole eriti selle poolt et me jällegi võtaksime kasutusele uusi bürokraatlikke meetmeid organeid, aga õnneks Europeana ei ole niisugune bürokraatlik projekt. me elame nüüd mitte enam kirjalike tekstide, vaid kujut-, kujutistel põhinevate tekstide maailmas ning see teeb meist maailmakodanikud, sellepärast et see teeb kõikide tekstide kättesaadavuse lihtsamaks ning kui Europeana projekt teeb meid paremateks kodanikeks, siis on täiesti selge, et see projekt toob kaasa terve, terve generatsiooni uusi ja paremaid kodanikke ning need kodanikud on targemad ja paremad ja seega on tegu suurepärase projektiga, suur tänu. suur tänu ja nüüd äh, härra Nikolau härra president, lugupeetud kolleegid, me räägime siin algatusest, mis võiks äh, saada tõeliseks äh, rikkuseks Euroopa jaoks ning ma sooviks veel kord tänada meie raportööri proua Trüppelit, kes äh, on koostanud erakordselt hea raporti. me räägime teatavast kultuuri mm, salvestuskohast, mis võiks olla esmaklassiline ja Europeana äh, lehekülje edu sõltub sellest vormist, mis, mis me talle anname, me ei taha, et tegemist oleks lihtsalt platvormiga, mis koondaks äh, lihtsalt teoseid äh, nagu Google või Vikipeedia, vaid me soovime tõelist väga usaldusväärset infoallikat, kasulikku infoallikat, kus andmed oleks kaitstud, kus sisu oleks kaitstud ja sellepärast me oleme esitanud muudatusettepanekuid äh, pärast äh, seda, kui toimus arutelu kultuurikomisjonis, aga see, mis on väga oluline, on äh, see, et tuleb tagada riikide huvi europeana vastu, et nad kasutaksid seda oma kultuuri edendamiseks, tuleb selgitada, mm, kui, milline on europeana tähtsus liikmesriikide tasandil, tuleb liikmesriikidele selgitada Äh, liikmesriikides teha teavitustööd selleks, et kõigil oleks soov äh, kasutada seda uut võimalust. suur tänu, härra president, lugupeetud daamid ja härrad, kallid kolleegid, kõigepealt tahaksin tänada Helga Trüüpelit selle suurepärase raporti eest ja selle ettekande eest minu arvates on tegemist suurepärase projektiga, millega on võimalik Euroopa kultuuripärandit säilitada digitaliseeritud kujul ja niimoodi tagada kõikidele eurooplastele ja tegelikult kogu maailmale juurdepääs Euroopa kultuuripärandile, kuid tõesti, meil tuleb liidu tasandil teha väga palju ära selleks, et see projekt ka tõesti edukaks kujuneks väga tähtis selle juures on ka see, et inimestel oleks Euroopanale juurdepääs tasuta. ühistel aruteludel oleme me jõudnud väga heale kompromissile minu arvates, sest me kaitseme ühelt poolt autoreid, autorite õigusi, teiselt poolt aga üritame võimalikult suurt juurdepääsu tagada. ja ma loodan, et komisjon tõesti kuulab ka meie ettepanekuid ja võtab need üle veel üheks eelduseks on see, et liikmesriigid ka tõesti äh, teadvustaksid oma vastutust. mis puutub näiteks minu enda koduriiki, siis minu arvates ei ole vastuvõetav see, et Goethet on võimalik lugeda prantsuse keeles või poola keeles, aga mitte saksa keeles. ma arvan, et kõik liikmesriigid peaksid üheskoos veel kord nõudma, et äh, rahastamisvahendid leitaks selle projekti toetamiseks, selleks et Europeanat sellel tasandil jätkata. suur tänu ja nüüd proua Tikau, palun. aitäh, härra president Euroopa kodaniku eh, jaoks on võimalus europeanat kasutada äärmiselt eh, heaks võimaluseks. ma arvan, et tuleb eh, suurendada digiteeritava sisu hulka, mis Euroopa riikides on ja ma arvan, et inimestel peab olema juurdepääs sellele sisule. meil on vaja adekvaatset formaati ja meil on vaja ka äh, juurdepääsu, mis äh, oleks kohandatud inimeste vajadustele. me soovitame Euroopa Ühendusele luua turva-, sertifikaadid äh, portaalidele, mida Europeana soovitab. ja meil on vaja ka jätkusuutlikku rahastamissüsteemi Europeana arendamiseks. proua volinik, ma palun, et te räägiksite ka äh, Äh, autoriõiguste direktiivist digitaliseeritud ühiskonnas. Commissioner, for her views. Mr President äh, härra president, lugupeetud parlamendiliikmed, eriti muidugi proua Trüppel, me oleme täiesti vaimustuses teie raportist, me tervitame seda rõõmuga, minu arvates tõepoolest Europeana on suur samm edasi, see on tõesti väga väljakutsuva seikluse algus ning see näitab, kuivõrd me toetame Europeana arengut. ühtne juurdepääsu koht Euroopa rikkalikule kultuuripärandile digitaalsel ajastul on väga oluline ning seetõttu ma soovin tänada proua Trüppelit raportöörina selle töö eest, mis ta on teinud ja juba tahaksin tänada ka selle nime eest, see nimi iseenesest on äärmiselt ainulaadne. komisjon toetab ka alternatiivset resolutsiooni ettepanekut, millega on kokku lep-, millega on nõustunud ka peamised poliitilised fraktsioonid. tegu on tõesti ambitsioonika projektiga ning ma kordan veel ükskord, tegu on alles algusega. me püüame digitaalsed materjalid, audiovisuaalsed raamatud, arhiivid, ajalehed ja nii edasi ja nii edasi äh, internetis kättesaadavaks teha. ja see kõik on esmatähtis selleks, et digitaalajastul kultuur oleks kättesaadav ning mitte ainult see, mida ütles härra Mikolski, et see teeb meid paremateks kodanikeks. ootame ja vaatame, kas nii juhtub, aga igal juhul on tegu võimalusega, mis teeb meid õnnelikumaks, sellepärast et meil on lihtsam kultuuriteoseid nautida ning parlamendi raportis rõhutatakse täiesti õigesti, et selle asja juures on ka väike majanduslik komponent. digitaliseerimine ning kultuuripärandile juurdepääs internetipõhiselt tuleb kasuks väga mitmetele tegevusvaldkondadele, näiteks haridus, kuld-, teadus, turism ja meedia. Europeana on täiesti pretsedenditu koostöö tulemus. siin on pretsedenditud koostööd teinud Euroopa raamatukogud, arhiivid ja muuseumid ning nii nagu proua Trüppelgi ütleb, juba praegu on sel-, on otsene juurdepääs seitsmele miljonile digitaalsele objektile, kuid see on alles algus. Eda-, on veel suur töö teha ja suur töö tuleb ära teha. parlamendi raport juhib tähelepanu panu mitmetele Europeana valdkondadele ning sellega seonduvatele poliitikatele, kus on järgmistel aastatel vaja edasi liikuda. härra president, edasiareng sõltub eelkõige liikmesriikide panusest, kes soovivad oma kultuuripärandit digitaliseerida ning kõik need digitaliseeritud objektid ka Europeana vahendusel kättesaadavaks teha mul on väga hea meel, et parlament on siin komisjoniga ühte meelt ja me pöördume ühiselt liikmesriikide poole, et nad teeksid seda kiiresti, et Europeanat kiiremini arendada. parlament rõhutab, et Europeana ei pea andma lihtsalt juurdepalu, juurdepääsu teostele, vaid see peaks sisa, sisaldama ka niisugust materjali, millele kehtib autoriõigus jah, tõepoolest ja siin on ka minu vastus proua Tikaule. tuleb kiiresti leida toimivad lahendused, kuidas tuua kuidas muuta internetis kättesaadavaks teosed millele kehtib autoriõigus ning kuidas seda autoriõigusest kuidas sellest autoriõigusest siiski kinni pidada juhul kui me seda tehtud ei saa siis me jääme sellise, sedasorti arengus kõvasti Ühendriikidest maha. komisjon teostab praegu mõju-uuringut eh, Euroopa tasandil autoriõigusega kaitsmata tööde osas. me arutame, mida oleks selles vallas võimalik teha. ja minu arvates see on just üks neist olulisematest teemadest, mida me peame käsitlema Europeana käivitatakse, üks osa Europeanas käsitletakse, käivitatakse pisut hiljem sel aastal ning pärast selle käivitamist on online kättesaadavad juba enam kui kümme miljonit digitaalset objekti. parlament juhib täiesti õigesti tähelepanu, et Europeana edu aluseks tuleb suurendada teadlikkust nii nii nii-öelda kultuuriomanike osas, kela, kes peaksid soovima oma äh, töid digitaalseks muuta ja samuti tuleb tõsta ka ava-, tõsta ka avalikkuse teadlikkust. ja teavitada näiteks koole ja teisi haridusasutusi paremini. komisjon on täiesti teadlik sellest, mida Europeanaga tehakse, mida tuleb veel teha samuti meil on paika pandud omad äh, võtmevaldkonnad Euroopa digitaalses valdkonnas. Europeana on just nimelt üks võtmeküsimus digitaalses valdkonnas. suur tänu, proua volinik. me lõpetame nüüd selle arutelu ning hääletus toimub kahe nädala pärast Brüsseli osaistungjärgul. meie järgmine raport on